seitsekümmend A eh, on ettepanek heaks kiidetud ning avalikustat-, avaldatakse. nüüd jõuame aga Euroopa Liidu ja Iraagi partnerlus- ja koostöölepingu juurde. Eh, punkt üks, muudatusettepanek üks, kes on selle poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõikide, kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, samuti nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud ka see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud number kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja äh, kolmeteistkümnes lõige kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud. tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. kakskümmend neli, hääletamine on alanud, kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. number kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist langeb ära, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist D, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. number kakskümmend, eh, hääletamine on nimeline, eh, esimene hääletamine alanud, kas kõik kolleegid on juba hääletanud? jah, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, samuti nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, on vastu võetud. nüüd liigume edasi Mauro raporti juurde ning äh, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. palju õnne raportöörile. nüüd äh, äh majanduspartnerlus leping Ida- ja Lõuna-Aafrika riikidega, arvestades Zimbabwe praegust olukorda me alustame kuue resolutsiooni ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd roheliste ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi ühine resolutsiooni ettepanek Rahvapartei Sotsiaaldemokraatide ALDE EKR-i poolt, kes on poolt, muudatusettepanek seitse, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. number üheksa, poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. siit ülevalt ei ole tulemus päris selge. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, samuti tagasi lükatud, nüüd siis äh, kolmteist üks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. ja siis üks pärast ühte, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks eraldi, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd äh, lõige neli punkt neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu erapooletu vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. nimeline hääletamine kogu teksti üle, hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääl-, äh, nii ongi, hääletamine on lõppenud, vastu võetud nüüd liigume edasi härra Kaspari raporti juurde, nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. raport on vastu võetud, palju õnne raportöörile. liigume edasi riigiabi kaasajastamise juurde lõige üks, originaaltekst eraldi, kõigepealt esimene osa, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? jah, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletamine. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? jah, hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kaks originaaltekst eraldi kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. originaaltekst lõige kolm. eraldi hääletamine, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd äh, kümnes lõige, originaaltekst, eraldi hääletamine äh, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmeteistkümnes lõige samuti kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, ka samuti vastu võetud. lõige neliteist, originaaltekst, samuti kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek terviktekstina, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd äh, resolutsioon äh, tulekahjude kohta tekstiilivabrikutes, eelkõige Bangladeshis, äh, kõigepealt seitsmes lõige, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümnes lõige, siin on kaks muudatusettepanekut, mis on si-, samad, nimeline hääletamine, hääletamine on alanud, kas kõik kolleegid on hääletanud? jah hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, lõige üksteist, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletamine, nimeline hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? lõpp, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjendus punkt C kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. ei, vabandust, ainult äh, number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, terviktekst, nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju tänu! nüüd äh, massihävitusrelva kohta käiv äh, tekst. ühine resolutsiooni ettepanek, kes on selle poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud, kõik muud ettepanekud langevad seega ära. järgmine tekst resolutsiooni ettepanek äh, imporditud toodete päritoluriigi mm, märkimise kohta, äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kõik muud äh, resolutsiooni ettepanekud langevad ära ning lõpuks kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel, esimene lõige, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, tagasi lükatud, vabandust üksteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? jah, lõpetatud. tagasi lükatud, kaksteist, nimeline hääletamine. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmteist, nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. lõige neli, viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja põhjenduspunkt B kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja et C üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja terviktekst, kes on poolt, vastu, erapooletu ja siin tuleb kontrollida. siit ei näe täpselt. mul on kahju. kontrollime. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju tänu ja head isu kõigile!